oleksid sellest teadlikud, aitäh. aitäh kolleeg Vürtsile selle teabe eest. kui see õige on, siis on äh, hääletus, mida me kohe läbi viima hakkame, seda tungivam. lugupeetud kolleegid, ma teavitan teid sellest, et äh, nõukogu kaksteist ühispositsiooni ja selle juurde kuuluvad äh, Ähm, põhjendused ja komisjoni äh, avaldused äh, on meieni jõudnud, äh, nende pealkirjad leiate tänase istungi protokollist, nii et tähtaeg hakkab jooksma homsest, kuueteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksa. ma teavitan teid, et Marko, Marko Capoto, Thomas Mann, Charles Tannoki ja Helga Trüppeli Äh, esitatud resolutsiooni ettepanek ning ähm, resolutsiooni ettepanekule ähm, on antud äh, äh, piisavalt allkirju ning lisaks ning sõna saab kolleeg Capato. Eh, suur tänu, härra president. Nende nimel, kes eh, toetasid seda algatust, eh, tahaksin tänada rohkem kui neljasaja nel-, neljasada neljakümmend parlamendiliiget, kes oma allkirja andsid sellele resolutsiooni projektile. meie soovime, et EUTELSAT saaks Hiinas edasi saateid edastada.